väärtustest, äh, me ei tohiks neid unustada ja ma tõesti äh, et soovin, et see koda siin ka lõpetaks äh, AIDSi ja HIV viirusega elavate inimeste stigmatiseerimise. nojah, see ei olnud ka kodukorra kohta, aga siiski päris õigustatud märkus. nii, lähme nüüd proua Grapini raporti juurde Zollkodex der Union in Bezug auf liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritseme ja õhutööd pidi ajutiselt liidu tolli territooriumilt välja viidud. proua Grapini raportöörina sa soovis sõna saada ja saab ka seda kohe, palun. aitäh, president. kõigepealt äh,